esimeste konverentsi koosoleku, mis on avatud täna kõikidele parlamendisaadikutele. ma tahaksin tänada Rahvaparteid selle eest, et te andsite oma fraktsiooni saali meile täiskogu saali asemel käsutusse ja härra Tool siin saalis, proua Merkel tunneb ennast kindlasti eriti kodus. tervitan siinkohal Saksamaa Liitvabariigi kantslerit proua Angela Merkelit. kes äh, rõõmustaval kombel äh, oli nõus äh, osalema meie esimeste konverentsil. kolleegid, teen teile koosoleku kohta järgmise ettepaneku, et äh, kõigepealt äh, teen mina sissejuhatuse, saab sõna Angela Merkel, siis äh, saavad sõna fraktsioonide esimehed ja samuti fraktsioonide poolt nimetatud kolleegid. mul on teile kõigile suur palve, et te peaksite kinni kõneajast. liidukantsler Merkel peab äh, täna pärast kohtumist meiega veel jõudma kokkusaamistele Londonis. proua Merkel, kuna me ei ole täiskogu saalis, siis me ei istu siin fraktsioonide kaupa, vaid äh, segamini. ja nüüd siin äh, vasakul pool kõige rohkem plaksutati, kui ma teid tutvustasin. ja see on hea märk enne kõnet. nii et kolleegid proua Merkel võtab sõna avatud esimeste konverentsil täna. me leppisime selle kokkusaamise kokku varakult, algselt pidi ta kõnelema täiskogu saalis, see ei ole tehnilistel põhjustel võimalik, seetõttu ta kõneleb täna siin, aga meil on siin täiskogu atmosfäär käesoleval kuul äh, toimub äh, erakorraline tippkohtumine, seal lepitakse kokku Euroopa Liidu äh, keskpikk finantsraamistik, te kõik teate, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht selles küsimuses. Te olete kursis ka eelarve ettepanekutega, mis parlament on teinud, tahaksin viidata veel sellele, et meie parlamendisaadikud äh, Pööge ja Kalfin koostasid äh, raporti, kus on äh, täpselt kirjas Euroopa Parlamendi ettepanekud keskpikaks perspektiiviks ja see raport sai üle viiesaja toetushääle kõikidest fraktsioonidest kokku. see on parlamendi enamus, see näitab, et parlament on tugevalt selle otsuse taga laialdase enamusega, mitte võitlusliku enamusega ja ma tahaksin koosoleku alguses viidata kohe sellele, et kõik, kes soovivad saavutada edu Euroopa nimel, peavad tegema kompromisse. Euroopa Parlament on kompromissideks valmis. me panime paika põhipunktid mis on olulised läbirääkimiste alustamiseks ja läbirääkimiste käigus oleme me valmis äh, jõudma õiglastele kompromissidele, aga me ütleme selgelt ka välja, et äh, kui meile öeldakse, et äh, eksisteerib ainult kellegi teise seisukoht või veto, siis ei tasu imestada, kui ka Euroopa rahva esindajad on valmis vetoks, nii et Euroopa Parlament on valmis kompromissideks, aga me oleme ka võitlus valmis. võite ka plaksutada lisaks on mul hea meel, et olete täna meie juures, äh, proua liidukantsler, seoses äh, sellega, et meil saavad olema detsembris põhimõttelised arutelud seoses Euroopa Liidu tulevikuga, äh, seoses integratsiooniga ja hea meelega annan teile ka sõnaga sõna, palun. jaa, seega, härra president austatud äh, härra president äh, Martin Schulz, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad. mul on äh, suur heameel selle üle, et ma saan täna kõneleda teie ees ja see on minu jaoks esimene võimalus pärast Saksamaa eesistumist aastal kaks tuhat seitse hea meelega tahaksin ma kasutada seda võimalust selleks, et rääkida oma nägemusest olukorra kohta Euroopa Liidus ja arutelude käigus tuleme kindlasti tagasi ka finantsperspektiivi juurde. kahe päeva pärast, üheksandal novembril tähistame me Berliini müüri kukkumist kahekümne kolmandat korda. üheksandal novembril äh, tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa tähistasime me õnneliku hetke nii sakslaste jaoks, aga see oli samas õnnelik Euroopa ajaloos tervikuna. meil äh, algas vabaduse, demokraatia ajajärg Saksamaal ja kogu Euroopas. meie sakslastena ei unusta mitte kunagi, et meie riigi õnnelik äh, areng on äh, lahutamatult seotud Euroopa Liidu arenguga. me ei unusta mitte kunagi ära, et äh, me peame tänama oma idapoolsete naabrite vabaduspüüdlusi. me sakslastena teame, milline on meie vastutus Euroopa Liidu hea tuleviku ees ja selles äh, vaimus teeb Saksamaa valitsus poliitikat oma riigi ja kogu Euroopa hüvanguks. ma tahaksin äh, täna rääk-, meenutada Euroopa ühtsuse stiimulit, tahaksin meenutada äh, vabadust, mis võimaldab äh, elu heaolus ja rahus. väljendusvabadus, ajakirjandusvabadus, usuvabadus, äh, kogunemisvabadus, kõiki neid vabadusi tuleb kaitsta. ilma vabaduseta ei ole õigusriiki ja ilma vabaduseta ei ole meil mitmekesisust ja sallivust vabadus on äh, ühtse ja otsustuskindla Euroopa aluseks. eriti just äh, praeguses äh, katses, mida Euroopa peab läbi tegema, võib vabadus anda meile jõudu selleks, et Euroopa tugevamana kriisist välja tuua. vabaduse jõud minu arvates annab meile ka julgust muutusi läbi viia. ja just me peame seda muutust äh, julgust üles näitama äh, rahvusvahelises konkurentsis äh, kahekümne esimesel sajandil. kui ma olen käinud väljaspool Euroopa Liitu reisimas näiteks Aasias, siis viimastel aastatel olen ma õppinud tundma paljusid dünaamilisi, tärkavaid ja ambitsioonikaid riike ja seal vaadatakse tähelepanelikult ähm, Euroopa Liitu. minule esitatakse seal ka skeptiline küsimus, et kas Euroopa eksperiment tuleb selles kriisis äh, toime ja praegune kriis äh, domineerib meie, eurooplaste tajumist ka välisperspektiivis ja meie peaksime muutma seda skeptilist ähm, Euroopa kuvandit, me peame ähm, rasket tööd tehes äh, selle ühe ületama ja seetõttu on suureks auks, et Euroopa Liit sai sel aastal Nobeli rahuauhinna. see oluline auhind äh, on äh, väga oluline poliitiline signaal äh, viiskümmend viis aastat pärast äh, Rooma lepingute allkirjastamist. see on oluline signaal maailmale, aga ka meile, eurooplastele. Martin Schulz wird in Martin Schulz võtab selle auhinna vastu koos Euroopa Liidu Nõukogu presidendiga ja Euroopa Komisjoni Oslo delegatsiooni äh, juhiga ja mul on hea meel, et äh, osad minu kolleegid otsustasid ka tseremoonial osaleda. me toonitame, et Euroopa Liit äh, Need oleme me kõik viissada Euroopa kodanikku ja me kõik teame, et äh, meie eurooplastena oleme ühendatud oma õnnes. Nobeli rahuauhind kohustab meid seda mitte unustama me peame silmas pidama oma väljakutseid. Nobeli auhinnakomitee kohustab meid panema keskpunkti seda, mis on kriisis äh, oluline ja need ei ole mitte äh, võlad, äh, palgakulud ja majanduskasvu määrad, ükskõik olulised ka need on. tegelikult on oluline tõdemus selle kohta, et meie ühine valuuta on enamat kui valuuta. ta on sümbol äh, selle kohta, et Euroopa on rahumeelselt ja demokraatlikult ühendatud, euro sümboliseerib vabadust, heaolu ja edusamme. ja me peame säilitama selle õnne oma laste hüvanguks. Nobeli auhind kohustab meid kõiki looma paremat liitu, stabiilset ja tugevat Euroopat. Martin Schulz oli äh, õigel teel, kui ta ütles oma ametisse asumise kõnel, ma tsiteerin, me kas äh, kaotame kõik koos või me võidame kõik koos. meie ühine seisukoht peab olema selline, et me võidame koos. see on igal juhul minu eesmärk. ja üheskoos me saame äh, läbi suruda oma Euroopa mudeli, mis ühendab äh, majandusliku edu ja sotsiaalse vastutuse. me saame seda niimoodi tugevdada, et see muutub tugevamaks kui seni ja me peame üheskoos äh, leidma äh, julguse muutusteks ja kasutama vabaduse jõudu. ja esimesed edusammud on juba näha kriisist ülesaamisel nii liikmesriikide tasemel kui ka uute äh, kriisilahendusmeetmete sisseviimisel, aga me ei tohi olla rahul saavutatuga, me peame veel tegema palju, et võita tagasi usk Euroopa Liitu kui sellisesse ja seetõttu ei tohi me poolel teel seisma jääda. ja ma tahaksin teile täna siin lubada, et Saksamaa teeb kõik selleks, et Euroopa Liit saaks ka tulevikus oma vabadus ja heaolu lubadusi täita. Und ich sitze auch und bin ja ma olen täna siin, kuna ma loodan teie toetusele sellepärast, et pead tõstavad need jõud, kes on arvamusel, et me võime nüüd äh, mitte aktiivselt edasi tegutseda, sellepärast et äh, Majandus- ja Rahandusliidu põhialuseid ei ole vaja enam uuendada, me peame rahul olema sellega, mis meil on, minu arvates on see vale. me peame samm-sammult äh, liituma selle poole, et Euroopa tugevus saaks äh, avalduda, vabadus, äh, dünaamika, heaolu, mida Euroopa Liit saab pakkuda siseselt ja samuti peame me panustama läbilöögivõimele, mis iseloomustab meid Euroopa Liidust väljaspool Jose Manuel Barroso ütles kaheteistkümnendal septembril oma kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus, tsiteerin me peame Majandus- ja Rahandusliidu lõpule viima. ja tõepoolest, me peame praegu leidma õige tee, et äh, Majandus- ja Rahandusliitu pikas perspektiivis tugevdada. Äh, ja me peame asutamisel tehtud äh, vead kõrvaldama, me peame olema ambitsioonikad ja nõudlikud. me ei tohi äh, karta Majandus- ja Rahandusliidu põhialuste muutmist, kui see peaks osutuma vajalikuks see Euroopa Liidu süvendamise protsess äh, on äh, selline, millest ei saa loobuda. ja siinkohal äh, näen ma Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni liitlastena. tahan seda selgelt toonitada praeguses äh, kriisiolukorras ei ole meil eeskuju. Euroopa Liit on ainulaadne moodustis. seetõttu peame me praegu tegema seda, mille poolest Euroopa Liit kuulus on. me peame olema leidlikud, me peame leidma omad uued lahendused. kõik äh, liikmesriigid äh, peavad reforme läbi viima, samuti struktuurikohandusi, konsolideerimismeetmeid selleks, et saavutada konkurentsivõime kasv ja võidelda kriisi äh, põhjuste vastu. ma tean, et äh, osades liikmesriikides, mis on kriisist väga tugevalt äh, puudutatud, on see kodanikelt palju nõutud, ma tean, et inimesed kannatavad seal meetmete all aga praegusel ähm, raskel ajahetkel võin öelda teile ka hea uudise. reformid äh, näitavad esimesi edumärke ja kõik need äh, pingutused ei olnud asjata Iirimaal, Portugalis, Hispaanias ja Kreekas on äh, palgakulud vähenenud ja see on väga oluline konkurentsivõimeks ka jooksukonto defitsiidid vähenevad. liikmesriikide äh, reformi kurss, mille eesmärgiks on konkurentsivõime kasv, käib kooskõlas äh, solidaarsusega, näiteks ähm, päästeplaaniga ESM, mõlemad on väga olulised ja need kuuluvad omavahel kokku. jätkusuutlik äh, konsolideerimine ja majanduskasv käivad käsikäes, mõlemaga tuleb äh, samaaegselt edasi minna, ma tahaksin seda toonitada, sellepärast et tihtipeale neid kahte vastandatakse, aga meil on vaja mõlemat me soovime uut majanduskasvu, me soovime rohkemat äh, tööhõivet, me tahame ähm, kindlaid eelarveid ja me peame vastutama tulevaste põlvkondade ees, et me ei võta neilt võimalusi ära. majanduskasv tuleb ettevõtlusest. majanduskasvu ei saa me poliitiliselt defineerida. meil peavad olema Euroopas inimesed, kes on, äh, tegelevad ettevõtluses meil on vaja selleks vabadust ja paindlikkust ja nende nimel peame me siin Euroopas äh, töötama. meil on äh, Euro pluss äh, pakti meetmed, mis tugevdavad majandust ja tööhõivet liikmesriikides. meil on fiskaalleping, mis on majanduskasvu ja tööhõive pakt. ühest küljest me investeerime fokusseeritult avalik avaliku sektori rahasid, aga kuna sellest ei piisa, siis me saavutame majanduskasvu ka niimoodi, et me arendame energiliselt edasi siseturgu. seadusandlikud meetmed, mis tulenevad sellest paktist, tuleb kiiresti rakendada, siis me saame vallandada majanduskasvu jõud ja see on kõige olulisem äh, meie tulevikuks. nõukogu ja ka Euroopa Parlament on pühendunud nendele tegevustele. loomulikult äh, keskpikk äh, finantsraamistik, mida me hakkame paika panema ülemkogu Ülemkogus kahe nädala pärast ähm, väga oluline eeldus selleks, et me saaksime anda vajalikud impulsid majanduskasvuks. iga euro, mida me kulutame, peab äh, endaga kaasa tooma lisaväärtust majanduskasvus ja tööhõives. me ei saa lihtsalt kulutada raha, vaid see peab olema kulutatud äh, häsmärgistatult ja seetõttu tuleb äh, poliitikad äh, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil äh, üle kontrollida, et äh, kriisi lahenduseni jõuda. samuti tuleb meil kriitiliselt äh, analüüsida äh, majandus- ja rahandusliidu asutamisel tehtud vigu, et need siis kõrvaldada ja ma olen veendunud, et kui me teeme mõlemat, siis me saavutame edu pikas perspektiivis ja ainult niimoodi on meil võimalik luua tugev ja stabiilne Euroopa. Maastrichti lepinguga tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal ehk siis kakskümmend aastat tagasi asutati Majandus- ja Rahandusliit. ja siis äh, need äh, kes äh, soovisid äh, lisaks Rahandusliidule tugevat majandusliitu, ei saanud piisavalt toetust. loodi Rahandusliit ühenduse tasandile viidud rahapoliitikaga, aga majandusliit jäi nõrgaks ja enne euro sisseviimist äh, need vead ei avaldunud nii tugevalt kui pärast seda ja nüüd meil tuleb nende vigadega võidelda konkurentsivõime liikmesriikides äh, osutus äh, pärast euro sisseviimist äh, veelgi erinevamaks kui enne euro sisseviimist. Jean-Claude Trichet Euroopa Keskpanga presidendina viitas nendele murepunktidele, aga teda kuulati liiga vähe. osates liikmesriikides oli aastate kaupa võimalik koguda võlgu, ilma et äh, tegelikult oleks sisse viidud sanktsioone, nii nagu äh, majandus- ja rahandusliit äh, oma lepingutes ette nägi. nii et selle kriisi põhjused tihtipeale on kaugel minevikus enne kriisi puhkemist. riigiti on probleemid erinevad, puudulik konkurentsivõime, panganduskriis, riigivõlakriis ja loomulikult, äh, kui meil tuli maailma majanduse äh, ja rahanduse kriis äh, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, siis kõik need probleemid võimendusid. aga kui riigid oleksid kinni pidanud piirangutest ja kui nad oleksid panustanud konkurentsivõimele, siis riigid ei oleks sattunud sellisesse kriisi kuna meil ähm, olid vead riikide tasemel ja vead Majandus-Rahandusliidu asutamisel, siis see saigi meile saatuslikuks ja seetõttu on oluline, et me õpiksime sellest kriisist, me peame kandma hoolt selle eest, et äh, kriis kunagi enam ei kordus, me peame hoolt kandma selle eest, et Euroopa tuleks kriisist tugevamalt välja. see tähendab äh, seda, et meil tuleb äh, analüüsida äh, vigu, mis tehti Majandus- ja Rahandusliidu asutamisel, meil tuleb aluseid uuendada ja siis äh, loomulikult äh, tuleb meil äh, liikmesriikide tasandil saavutada selline tase, et me lepime, kui me lepime milleski kokku, siis me peame sellest ka kinni meie riigipeade valitsusjuhtidena ja meie eelkäijad näiteks leppisid kokku, et äh, kolm protsenti SKT-st antakse teadus- ja arendustegevuseks, meil on osad riigid, kes äh, eraldavad null koma seitse protsenti, osad kolm koma viis protsenti, aga mitte keegi ei pidanud korralikult äh, kinni sellest, äh, mida me otsustasime ja seetõttu on minu jaoks tulevikus otsustava tähtsusega neli elementi. kõigepealt uuendatud majandus- ja rahandusliidul on vaja rohkem ühist finantsturupoliitikat. meil on vaja hästi toimivaid, tugevaid äh, finantsturge, me peame panema paika finantsturgude raamtingimused ja me peame harmoneerima Euroopa tasandil finantsturu seadusandluse ja loomulikult äh, üritama saavutada sama ka rahvusvahelisel tasandil. meil on vaja tõhusat Euroopa järelevalvemehhanismi Euroopa pankade üle, et vältida süsteemseid riske meie finantsstruktuuris ja neid ennetada Euroopa Ülemkogu viimased otsused on kinnitanud, et äh, me peame eelkõige rõhuma kvaliteedile, mitte äh, kiirusele. väga oluline on see, et need järelevalvemehhanismid tõesti toimiksid ja seetõttu tuleb ära lahendada keerulised juriidilised küsimused. meil on vaja pangandusjärelevalvet, mis oma nime tõesti ka väärib. teiseks uuendatud äh, majandus- ja rahandusliit äh, vajab äh, rohkem, tugevamat fiskaalpoliitikat. eelarvedistsipliini tugevdamine on meil fiskaallepinguga edenenud. mul on hea meel selle üle, et üksteist riiki vajalikust kaheteistkümnest liikmesriigist on ratifitseerinud selle lepingu, viimastena Prantsusmaa ja Eesti ja minu arvates võiks minna veelgi kaugemale, me peaksime Euroopa tasandil äh, saama võimaluse sekkuda riigieelarvetesse, mis ei pea kinni kokkulepitud äh, piirmääradest äh, stabiilsus- ja majanduskasvu paketis. kolmandaks, uuendatud äh, Majandus- ja Rahandusliidul on vaja rohkem ühist majanduspoliitikat. täna on selgelt näha, meil on äh, puudu siduvast majanduspoliitilisest koordineerimisest. ei ole mitte mingit äh, võimalust äh, Rahandusliidus panustada konkurentsivõimele, majanduskasvule, tööhõivele ja suruda läbi vastavaid meetmeid meenutan veel kord, et äh, omal ajal ütles komisjoni president Jacques Delors tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal raportis, mis puudutas majandus- ja rahandusliitu, et mõlemad sambad on äh, olulised. tsiteerin. rahandusliit ilma piisava majanduspoliitilise konvergentsita ei toimi ja võib olla ühendusele suisa kahjulik. nii ütles Jacques Delors aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa ja kriis näitas, et tema analüüs oli väga õige. kriis näitas, et äh, vead äh, üksikutes liikmesriikides võivad õõnestada kogu Rahandusliitu ja puudutada kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki ja seetõttu on meil vaja tugevdada majanduspoliitilist koordineerimist, aga me oleme selle tegevuse alguses. mida me siis peaksime tegema? ülemkogul oktoobris olid meil esimesed arutelud selle üle ja me oleme üksmeelel, et äh, nendes poliitikavaldkondades, mis on olulised majandus- ja rahandusliidu toimimisele, peaksime me tulevikus äh, veelgi rohkem äh, tegutsema, peame nendele valdkondadele rohkem tähelepanu pöörama, sellepärast et äh, konkurentsivõime langus ühes liikmesriigis tekitab probleeme kiiresti ka teistes. meil on vaja tugevamat majanduspoliitilist koordineerimist teatud juhtudel ka seal, äh, kui äh, asjast on puudutatud äh, riikliku suveräänsuse tuumikalad, nagu näiteks tööturupoliitika või maksupoliitika loomulikult siinkohal me peame edasi liikuma ettevaatlikult. lähimuspõhimõte ja riiklikud demokraatlikud menetlused on sellised, mida tuleb austada. meil on vaja lahendusi, mis loovad mõtteka tasakaalu uute Euroopa tasandi sekkumisõiguste vahel ja liikmesriikide ja nende parlamentide säilivate õiguste vahel. Euroopa institutsioone tuleb tugevdada, et korrigeerida tõhusalt äh, vigu ja reeglite rikkumisi. meil on äh, vaja tihedat koostööd Euroopa ja riikliku tasandi vahel. minu arvates peaks meil olema uus erinevates astmetes äh, menetlus, kus ähm, Euroopa tasand äh, koostöös äh, liikmesriikide parlamentidega paneb paika konkreetsed reformimeetmed ja mul on endal ka konkreetsed ettekujutused, milliseid reforme oleks vaja teha, et tugevdada konkurentsivõimet ja et tugevdada solidaarselt ähm, Eurotsooni finantsvahendeid. me peame saavutama selle, et meil oleks tulevikus ähm, tugevad õiguslikud alused, et äh, tugevdada Majandus- ja Rahandusliitu ja me tegutseme selle nimel äh, detsembri ülemkogul me paneme detsembris ähm, paika ambitsioonika teekaardi uuendatud majandus- ja rahandusliidule, mida me soovime rakendada järgneva kahe-kolme aasta jooksul. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin veel kord öelda, et Euroopa Parlament on äh, selles äh, töös meie partner. me ei soovi Euroopa Liitu lõhestada ja me ei soovi teha midagi Euroopa Parlamendi või Euroopa Komisjoni vastu oluline on see, et erinevad äh, tasandid äh, teeksid omavahel niimoodi koostööd, et äh, me saavutaksime suurema majanduspoliitilise koostöö, nii nagu soovis äh, Jacques Delors. ma usun, et niimoodi me saame öö, usalduse, usaldusväärsuse pikas perspektiivis tagasi võtta, olgem ausad, Euroopa riigi võlakriis on ka usalduskriis see tuleb välja siis, kui rääkida investoritega, kes on pärit väljaspoolt Euroopat. meil tuleb äh, usaldus äh, püüdlikult tagasi võita ja kui me paneme paika uued alused äh, Majandus- ja Rahandusliiduks, siis see teenib Euroopa kodanike huve, keda teie siin Euroopa Parlamendis loomulikult esitate ja seetõttu ma loodan ka teie toetusele. ma juba viitasin sellele, et ma tean, et äh, kardetakse Euroopa lõhenemist äh, kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa, seitsmeteistkümne liikme vahel, aga me ei äh, peame selle mure vastu ühtselt võitlema, meil on vaja ühtset liitu, kui me soovime saavutada toimivat majandus- ja rahandusliitu ja rahandusliit on äh, avatud äh, kõikidele mitte euroriikidele, kes soovivad äh, Eurotsooniga liituda, see ei ole suletud klubi, me oleme avatud kõigile. Euroopa Liit on ju asutatud selle eesmärgiga, et kõik liituksid ka Rahandusliiduga ja ma panustan sellele, et tugevdatud koostöö teatud valdkondades ei tooks kahekilulist Euroopat, vaid et me ühendaksime oma jõudusid lisaks sellele olen ma sügavalt veendunud äh, selles, et me saavutame stabiilse ja tugeva Euroopa ainult siis, kui liikmesriigid ja liidu institutsioonid teevad äh, koostööd. daamid ja härrad, ma tean, et äh, kardetakse ka Euroopa tasandilt riigi tasandile minekut, tagasiminekut ehk natsionaliseerimist, aga ma olen veendunud, et kui me sellest kriisist omad õppetunnid õpime, siis me täheldame tulevikus äh, vastupidist ja meil leiab aset hoopis äh, euroopastumine. kõik saavad aru, et äh, globaalses maailmas tuleme me toime ainult ühtse Euroopana ja kui me kasutame seda võimalust, mis meil on, kui me saame aru, et me oleme koos Euroopana tugevamad kui üksikute liikmesriikidena, siis me oleme ka edukad riiklikud äh, parlamendid, nii nagu ka valitsused, äh, kannavad oma vastutust selles integratsioonis. Äh, nõukogu president Herman Van Rompuy ütles käesoleva aasta veebruaris, et riiklikud parlamendid on selles mõttes, ma tsiteerin, Euroopa institutsioonid. ja me võime selle mõtte järgmisena kokku võtta. Euroopa oleme me kõik koos ja Euroopa, see on sisepoliitika tugevam dialoog riiklike parlamentidega ja ka Euroopa Parlamendi poolt tugevdaks selline dialoog riiklikke parlamente paremini osalema liidu tulevikualastes läbirääkimistes ja niimoodi loome me stabiilse ja tugeva Euroopa. selleks on meil vaja loomulikult rohkem demokraatlikku äh, legitiimsust ja kontrolli ja meil on vaja legitiimsust ja kontrolli just nendel tasanditel, kus otsuseid vastu võetakse ja rakendatakse. see tähendab äh, seda, et kui tugevdatakse teatud pädevust Euroopa tasandil, siis peab tugevnema ka Euroopa Parlamendi roll. National... kui on tegemist äh, riiklike pädevustega, siis äh, peab olema riiklikel parlamentidel otsustav roll. me peame avatult räägima ka sellest, kuidas äh, legitimeerida Euroopa tasandil neid otsuseid, mis puudutavad ainult Eurotsooni, kuidas seda teha tulevikus? Äh, tuleb järele mõelda selle üle, kas hääletavad äh, ainult need parlamendisaadikud, kes on pärit euroriikidest, aga kindlasti ei oleks vaja luua eraldi parlamentaarset kogu, tegevuse aluseks on ikkagi Euroopa Parlament tugevam äh, demokraatlik kontroll ja legitimeerimine on äh, põhimõte, mis äh, asub uuendatud Majandus- ja Rahandusliidu keskmes ja ainult seadustamise kaudu, äh, milles osalevad parlamendid, äh, saame selles küsimuses edasi liikuda. president, daamid ja härrad, kuna ma kõnelen jälle Euroopa Parlamendis, siis ma äh, meenutan loomulikult ka aastat kaks tuhat seitse, kui meil oli Saksamaa eesistumise aeg, siis me tähistasime Rooma lepingute allkirjastamist tähistasime viiekümnendat aastapäeva ja me panime oma põhimõtted kirja Berliini deklaratsioonis ja tolleaegne president Hans-Gerd Pöttering allkirjastas Berliini deklaratsiooni Euroopa Parlamendi nimel kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat seitse ja see deklaratsioon oli äh, üheks äh, astmeks teel Lissaboni lepingu poole, siis me rääkisime Euroopa Liidu kui terviku äh, koostöö süvendamisest, praegu me räägime Majandus- ja Rahandusliidu ähm, süvendamisest ja Euroopa Liidu äh, tugevdamisest ja stabiliseerimisest ja me ütlesime Berliini deklaratsioonis, meie ajalugu kohustab meid kaitsma seda õnne tulevaste põlvede nimel, selleks on vaja uuendada õigel ajal Euroopa poliitilist ülesehitust ma olen veendunud, et ainult äh, siis, kui me õigel ajal uuendame majandus- ja rahandusliidu äh, ülesehitust, siis me suudame oma kohustusi täita. kõne alguses mainisin küsimust, mida väljaspool Euroopat mulle esitatakse, kas Euroopa eksperiment suudab kriisis vastu pidada ja annan teile teada, mis ma sellele vastan füüsikuna ma olen tuttav eksperimentidega ja ma tahaksin teile öelda, et Euroopa ühtsus on äh, jõudnud kaugemale eksperimendi staadiumist, kui üldse seda võib äh, nimetada eksperimendiks. igal juhul on äh, liit jõudnud juba stabiilsesse olekusse ja isegi kui me peame selle mudeli mõningaid parameetreid parandama, jääb see siiski tugevaks stabiilseks ja poliitikuna ma ütlen jaa, me jätkame Euroopa ühenduse edulugu, Saksamaa annab selleks oma panuse, Euroopa Liit saab olema edukas, sellepärast et eurooplaste vabaduse jõud julgus ja fantaasia ähm, ühendavad meid. me teame, koos ja otsustuskindlalt oleme me tugevad, koos ja otsustuskindlalt on meil võimalik äh, kaitsta oma Euroopa ühiskonna majandusmudelit globaalses Euroopas. ühtselt ähm, on meil võimalik äh, oma äh, majanduse äh, vabadus- ja rahumudeliga olla eeskujuks äh, ka teistele maailma piirkondadele, see peaks olema meie ambitsioon. ma usun meie ühtsesse Euroopa tulevikku, ühendatud oma õnnes, United for the better, suur tänu! Gut, gut. suur tänu, proua Merkel. nüüd algavad arutelud, annan kõigepealt äh, sõna Euroopa Rahvapartei esimehele Joseph Tollile seitsmeks minutiks. seks? kuueks minutiks. hästi. ma tahtsin olla suuremeelne, aga Joseph soovis ainult kuute minutit, palun härra parlamendi president, kallis äh, Martin Schulz, äh, austatud proua kantsler äh, Angela Merkel, kallid kolleegid, mul on väga hea meel näha teid, proua kantsler, siin meie seas. tegemist on Euroopa tuleviku jaoks pöördelise hetkega. kuuskümmend aastat on meil valitsenud rahu ja Nobeli rahupreemia, mis meile anti, on selle tunnistuseks, nii nagu te ka te ütlesite. nüüd oleme aga jõudnud ristteele kas me suudame Euroopa taaskäivitada ja hoida ta solidaarsuse, rahu ja konkurentsivõime teel või jõuame me tupikusse? arutelud mitmeaastase finantsraamistiku osas äh, peegeldavad väga hästi seda valikut, mis me peame langetama. rahvapartei jaoks ei ole tegemist aga ainult eelarvelise küsimusega. meie arvame, et tuleb minna kaugemale küsimus on pigem selles, kuidas toetada neid projekte, mis tagavad meile rikkuse ja tagavad meie tuleviku ja mis äh, toetavad ennekõike meie noorsugu. me oleme veendunud, et Euroopa Liidu eelarve on kriisist väljatulekuks vältimatu ja sellepärast tuleb Euroopasse investeerida. ma tuletan meelde, et äh, kaheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvetest lähevad investeeringuteks. Need ei ole mitte ainult investeeringud, mis jõuavad tagasi Euroopa Liidu liikmesriikidesse, vaid omandavad ka võimendusefekti ja toovad kaasa teisi rahastamisallikaid ja seda suudab teha ainult Euroopa Liidu eelarve. ma tunnistan, et ma ei saa väga hästi aru nõukogu seisukohtadest, mis osalt ei äh, mis osalt toetavad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, nõuavad suuremaid jõupingutusi ja samas kärbivad kulusid. vaja on julgust, vaja on järjepidevust. see tähendab seda, et meil on vaja eelarvet, mis vastab meie ambitsioonidele. ja loomulikult tuleb see kohandada nende raskete aegadega, milles me elame. meil on vaja investeeringuid teadusarengusse ja arengutegevusse ja nendesse sektoritesse, mis toovad majanduskasvu kaasa ja tuleb äh, investeerida tööturgu. me oleme täiesti veendunud, proua kantsler, et on tagumine aeg käivitada tabudevaba arutelu omavahendite osas. meil on neid omavahendeid vaja selleks, et tagada Euroopa Liidu eelarve ja et selleks, et Euroopa saaks toota lisandväärtust ja äh, võtta koormat ära liikmesriikide eelarvelt. Te ütlesite, et meil on vaja uut eelarvepoliitikat konkurentsivõime käivitamiseks, jah, see on tõsi. mõned nõukogus arvavad, et tuleb kärpida Euroopa Liidu eelarvet ja luua mingisugune uus mini-Euroopa eelarve, mida see tähendab, ma ei saa sellest aru me ei suuda rahastada meie peamist eelarvetki, kuidas me siis võiksime eelarvestada nii-öelda teist eelarvet? Äh, talupoja mõistusega mina sellisest asjast aru ei saa ja kui see asi nii läheb, siis ma tahaksin, et parlament pöörduks Euroopa Kohtu poole, kes meile seda asja peaks siis selgitama. kallid kolleegid, me räägime siin ka oma Majandus- ja Rahandusliidu tugevdamiseks ja selleks on meil omapoolne vastus olemas. me peame võtma, me peame rakendama seadusandluse, mille me oleme vastu võtnud, majandusjuhtimise kuuikpakett. see tuleb ratifi-, äh, kahest osast koosnev seadusandluspakett tuleb ratifitseerida ja ühisturg tuleb lõpule ehitada meil on vaja suuremat eelarve ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Äh, aga meil ei ole vaja uusi institutsioone, nii nagu te ütlesite, mul on väga hea meel selle üle, et meil ei ole vaja midagi euroalaks eraldi. meie parlament on ometigi euroala parlament. see on see koda, kus peetakse demokraatlikke, läbipaistvaid ja vastutustundlikke arutelusid Euroopa Keskpangaga. ja ei ole õige, nii nagu ütlevad mõned, et euroala puudutab ainult seitseteist liikmesriiki, tegelikult puudutab see kahtekümmet seitset liikmesriiki. ma äh, ei toeta neid, kes räägivad euroala parlamendist. ma ütlen, et kas siis peaks olema euroalal äh, ka oma kohus äh, ja oma valitsus ja nii edasi ja oma komisjon. praegu küsitakse seda küsimust ikka ja jälle nüüd äh, Suurbritannia äh, süsteemitu poliitika, sellest tuleb rääkida. me näeme pragmatismi, äh, konservatiivid ja sotsialistid on sa-, nüüd suure alliansi moodustanud. aga küsimus on selles minu meelest, et kas meil on äh, ikkagi, kas me saame lubada lasta sellisel olukorral jätkuda, kus ülemkogul üks riik ja ainult üks riik kõike võib blokeerida? esimest korda on üks rahvusparlament öö, äh, oma valitsusjuhilt võtnud kogu läbirääkimiste mandaadi, see ei ole ometigi progress. minu meelest on täiesti selge, et äh, Euroopa ehitatakse üles tänu kompromissidele, meie meetodile, ühenduse meetodile Eh, tegemist on millegi enamaga kui normide kogumiga, kui ühisvaluutaga, see on, Euroopa on solidaarsusel ja vastastikusel ja eh, ühistel väärtustel põhinev liit. tuleb lõpetada selline olukord, kus ülemkogudel räägitakse ühte juttu ja samas kodupressile räägitakse teist juttu, tuleb eh, olla piisavalt vapper selleks, et rääkida Euroopa huvidest. Te olete piisavalt vapper ja ma tänan teid selle eest. meie suveräänsus täna on euroopalik suveräänsus. tegemist ei ole kahekümne seitsme eraldiseisva solidaarsusega, nendest üksikult ei piisa selleks, et üle tulla, välja tulla sellest kriisist. meil on vaja e, Euroopa Ühendkuningriiki, meil on vaja e, Euroopa Prantsusmaad, e, Euroopa Saksamaad ehm, me tahame kindlasti ühendatud Euroopat, lõimitud Euroopat, poliitilist Euroopat, see on tõeline Euroopa huvi. ja nüüd saksa keeles. proua Merkel, te olete Euroopa ajaluuga puutunud kokku oma isiklikus elus, teie elulugu näitab meile, kuivõrd oluline on ühendatud ja vaba Euroopa. meie Euroopa Rahvaparteis usaldame teid. me usume, et te aitate kaasa Euroopa ühtsuse arengule ka edaspidi. suur tänu, härra Tool, väga hea, et ma siiski teile seitse minutit andsin ja kõige rohkem plaksutas ähm, nüüd äh, härra Kuhn Bendit, äh, kes paistab olevat härra Tooliga täpselt ähm, ühel liinil. järgmisena härra saab sõna härra Svoboda. kõigepealt ma tahaksin tänada teid äh, selle eest, et teie meie ette tulite, ma hindan teid isikuna ja eurooplasena, aga teid ei pane imestama, kui ma ütlen, et äh, teie, liidukantsler, teate, et Saksamaa majandusime seisnes äh, selles, et äh, Saksamaal on tugevad sotsiaalsed struktuurid, aga oma poliitikaga ja troika toetamisega toetate te midagi väljaspool Saksamaad, mida te Saksamaal kunagi läbi ei viiks. nüüd Kreekas te ütlesite, et äh, Troikaga tuleb kokku leppida ja samas te teate, et äh, troikasid tähistatakse destroikadena, sellepärast et nad äh, hävitavad sotsiaalseid võrgustikke, samas Saksamaal on vaja just seda sotsiaalset võrku, et saavutada konkurentsivõimet. Te rääkisite vabadusest, proua kantsler, aga mida peaksid need töötud tegema selle vabadusega? aruanded näitavad, et töötus Euroopas kasvab, te ei saa olla sellega rahul, te ei saa teiselda, et neid miljoneid töötuid Euroopas ei ole ja te ei saa eitada, et töötus kasvab säästupoliitika tõttu. Te ütlesite, et tuleb muuta rahandusliiku, rahandusliitu äh,, täiesti õige, aga miks nüüd äh, niivõrd äh, tõrgselt ja aeglaselt äh, ka seoses pangandusliigutuga? kui meil ei tule pangandusliitu, siis me ei saa panku rekapitaliseerida näiteks eh, Hispaanias. kas me peaksime nüüd Hispaania ja Iirimaa üksi jätma selles kriisis või mina arvan, et me peaksime neid aitama. Te rääkisite ka võlakriisis, eh, proua liidukantsler, ja korrigeerin teid ka natukene. Te teate, et äh, Hispaanial ei olnud äh, probleemiks mitte riigivõlad, vaid seal olid probleemiks erasektori võlad, mis tõid kaasa endaga panganduskriisi, mida pidi hakkama riik äh, lahendama. ja praegusel hetkel on nüüd intressimäärad niivõrd suure erinevusega, et seda ei saa rahulikult pealt vaadata ei Saksamaa ega Austria Need erinevad äh, intressimäärad ei võimalda Hispaanial, Portugalil ja Kreekal kriisist välja tulla. miks äh, te ei lähtu sellest, mida on teile äh, soovitanud omad eksperdid võlgade kustutamise fondi näiteks? sealjuures Äh, proua liidukantsler, me ei räägi siin võlgade ühendustamisest, vaid me räägime sellest, et me ühtselt esineksime kapitaliturgudel. me soovime vähendada ühtselt intressimäärasid ka nendele riikidele, kes on nüüd ähm, orjastatud äh, nende intressimäärade erinevuste kaudu. Te rääkisite Delorist, aga proua kantsler Te räägite teistsugust Euroopa ajalugu ja te teete teistsugust Euroopa ajalugu, kuigi Delors, Delors ütles, kuivõrd olulised on investeeringud, mis peaksid Euroopa Liitu koos hoidma. Te rääkisite majanduskasvust, investeeringutest teadus- ja arendustegevuse haridusse, te teate ju, proua kantsler, et need investeeringud vähenevad, kuna riikidele surutakse peale säästupoliitikat, nii et riigid ei saa enam üldse investeerida teadustegevusse ja haridusse. Bundeskanzlerin. proua kantsler, te räägite erinevat lugu kui teie eelkäija Helmut Kohl, erinevat lugu kui Jacques Delors ja see on teie õigus loomulikult, aga te näete asju teisiti ja kui te räägite Euroopa tulevikust, siis ähm, kutsun teid ka üles lahendama praeguse hetke probleemi sellepärast et meil on miljonid töötud. Äh, sotsiaalne olukord ka teie oma riigis ja teistes riikides on selline, mis ei saa meid külmaks jätta. ja nüüd äh, tuleme ka tagasi eelarve juurde. proua kantsler teil on suhtumine eelarvesse kindlasti palju mõistlikum kui Ühendkuningriigis või mõningates teistes riikides, aga väga oluline on tulla tagasi selle juurde, mida te mainisite, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend või teised elemendid teadus-arendustegevus, seal viiakse sisse kärpeid me loodame, et te võitlete selle vastu, mida on pakkunud välja ka Küprose eesistuja, me ei tohi vähendada investeeringuid ähm, majanduskasvu ja teadustegevusse. ja lõpetuseks, äh, proua kantsler, te olete füüsik, nagu te ka täna mainisite. füüsikuna te loomulikult olete katsete ehk eksperimentide poolt, aga kui äh, on näha, et katse ei õnnestu, siis tuleks äh, lõpetada ja proovida midagi muud. kui me näeme, et äh, ekstreemne kasinuspoliitika, mitte lihtsalt säästmine ei toimi, siis tuleb sellest eksperimendist loobuda, tuleks rõhuda kasvu, investeeringu, tööhõive ja sotsiaalpoliitikale, me peame võitlema ekstreemse noorte tööpuuduse ja üleüldse tööpuuduse vastu, seda ei saa Euroopas aktsepteerida. suur tänu, kantsler! Das Wort hat jetzt für die Fraktion der ja järgmisena liberaalide demokraatide fraktsiooni nimel äh, kolleeg Verhofstadt, palun. proua Merkel, kõigepealt suur aitäh äh, teie sõnavõtu eest. Te tegelikult täna pealelõunal ei öelnud seda, et mõned päevad tagasi te ütlesite, et kriis võib viie aastaga läbi saada. seda te ütlesite eh, CDU kohtumisel ja ma pean teile ütlema, et mina olen loomu poolt optimist, aga kui nüüd päris aus olla, siis ma pean ütlema, et ma natukene kahtlen selles kõiges ja miks? sellepärast, et kõik need meetmed, mida me oleme rakendanud, ei ole mõjunud, ei ole absoluutselt mõjunud ja need ei mõju, kui me samal ajal ei tegele millegagi, mis minu arvates on kriisi peamiseks põhjuseks. selle kriisi peamiseks põhjuseks on minu arvates midagi poliitilist Eh, jah, eh, see kõik on mõjutanud majandust, eh, ta on mõjutanud finantsvaldkonda, aga tegemist on esmalt siiski poliitilise kriisiga ja selle kriisi peamiseks allikaks on ju see, et riigi võim puudub Euroopa taga. meil ei ole riigivõimu ühtse valuuta taga Äh, võib-olla äh, riik suudab ilma valuutata eksisteerida, kuid ma arvan, et valuuta ei suuda eksisteerida ilma riigita. ja ma tahaksin seda äh, mõnede arvudega tõestada. Eurotsooni võlamäär on praegusel hetkel üheksakümmend protsenti ja me maksame keskmiselt intressi härra Svoboda mainis Itaaliat ja Hispaaniat. keskmine intressimäär on Euroopas umbes viis protsenti ja äh, võlakoorem on üheksakümmend protsenti ja äh, ühend-, Ameerika Ühendriikides on võlakoorem sada äh, kolm protsenti ja seal makstakse intressimäär, intressi vähem kui kaks protsenti. ja jaapanlastel on kõige suurem võlakoore maailmas, neil on kakssada kakskümmend kuus protsenti võlakoorem ja äh, nad maksavad ainult äh, üks koma viis protsenti intressi. Äh, kuidas see kõik võimalik on? see riik, kellel on kõige suurem võlakoormus, maksab kõige vähem intressi. ma arvan, et selgitus sellele kõigele on väga lihtne seda sellepärast, et jeeni taga on tugev riik, Jaapan. dollari taga on eelarve Äh, mis äh, moodustab kakskümmend neli protsenti SKT-st ja olgem äh, ausad, euro taga ei ole praegusel hetkel mitte midagi. ja isegi üheprotsendiline eelarve on midagi, mida peetakse paljude kolleegide poolt palju, väga kõrgeks ja võib-olla proua Merkel, te võiksite täna õhtusöögil koos härra Cameroniga seda kõike mainida. ma arvan, et see õhtusöök härra Cameroniga on hea võimalus neid arve korrata niisiis vaadakem, milline on praegune reaalsus ärgem mm, arvakem, et poolikute meetmetega me suudame europrobleemid lahendada euro äh, võib kaduda, kui me ei loo tõelist Euroopa riiki, kus on kõik vajalikud koostisosad olemas, äh, nagu ameeriklastel juba olemas on ja äh, nagu nad lõid need kakssada aastat tagasi. mida see kõik tähendab? see tähendab, et meil peab olema tõeline Euroopa-ülene valitsemine, tõeline Euroopa-ülene demokraatia, tõeline Euroopa eelarve ning tõeline Euroopa rahandusministeerium ja tegelikult ka Euroopa Euroopa võlakirjaturg. milline on ainus võimalus seda probleemi lahendada, mida härra Svoboda mainis, see puudutab äh, liiga kõrgeid äh, intressimäärasid äh, Euroopa Liidus. see võlakirjaturg ongi selleks lahenduseks. ja lugupeetud härra president, lõpetuseks mõne sõnaga ka Euroopa Keskpanga kohta. Te teate, et ma austan teid kui Saksamaa kantslerit väga kõrgelt, kuid eh, see, mida te härra Mersi päevil ütlesite, on eh, meie, härra Mersi eh, suunal ütlesite, on täiesti vastuvõetamatu parlamendi seisukoht on väga selge ja meie eeldame seda, et Euroopa Parlamenti koheldakse äh, samamoodi, nagu äh, teie äh, kohtlete Saksa Bundestagi siseküsimustes. Euroopa demokraatia, lugupeetud daamid ja härrad, on sama legitiimne kui Saksa demokraatia. aitäh! järgmisena saab roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Rebecca Harms. suur tänu, president. suur tänu, et te tulite täna meiega aru pidama, proua liidukantsler. me mäletame teid äh, eurooplasena, kes panustas tugevalt Lissaboni lepingu äh, sõlmimisele ja seetõttu on meil loomulikult hea meel rääkida teiega Euroopa demokraatiast. ma sain teist täna niimoodi aru, et te soovite saata sõnumi, et keegi Saksamaal ei äh, plaani äh, Euroopa Parlamenti lõhestada, aga mina olen Saksamaa ettepanekutest teistmoodi aru saanud ja ma tahaksin teile öelda, et minu jaoks ei ole ettekujutatav, et äh, tulevikus äh, on olukord selline, et kui on tegemist äh, raskete otsustega fiskaal liidu üle, siis Poola kolleegid lihtsalt lahkuvad saalist enne hääletust. ma ei usu, et keegi tõesti soovib Eurotsooni parlamenti luua, ma ei usu, et äh, selle ideega üritatakse äh, meid kuidagi meelitada tegema Eurotsooni eelarvet, kuigi me ei tea, kust see raha üldse tuleks, aga võib-olla räägite sellest härra Cameroniga ja mis puudutab Euroopa ajalugu, siis on hea, et te meenutasite vabadust ja demokraatiat. aga kui ma õppisin tundma Ida-Euroopat ja Kagu-Euroopat, siis äh, ma tean, et äh, lubadus, äh, mis oli seotud õigluse ja parema eluga, on nüüd äh, kriisipoliitika käigus äh, muutunud. minu arvates seda õigluse eesmärki ei äh, jälgita piisavalt. järjest äh, rohkem on Euroopas inimesi, kes kardavad tulevikku. Kreeka on ainult üks näide sellest, kuhu viib ühepoolne kasinuspoliitika keegi siin kojas ei ole säästmise vastu, aga siin kojas on alati küsimärgi alla seatud ühepoolne kasinuspoliitika. meil on kolmkümmend viis äh, kriisi tippkohtumist olnud ja ma lõpetasin äh, arvepidamise selle üle, äh, kui palju nõukogud siis milleski kokkuleppele jõudsid. kogu aeg räägiti, et läheb paremaks, tegelikult äh, on läinud halvemaks, me oleme allamäge liikumise nõiaringis, liitu äh, lõhestatakse. ja nüüd äh, rahvusvaheline valuutafond äh, ütles, et kriis süveneb, äh, kui lisaks äh, Kreekale, Portugal, Hispaania, Itaalia samuti lähevad sama teed ja teie analüütilise füüsikuna peaksite nende faktidega arvestama Saksamaa peaks sellest äh, ühepoolsest lähenemisest äh, üle saama ja alustama arutelusid äh, uute vahendite üle, mida meil on vaja selleks, et säilitada euro stabiilsena ja hoida Euroopa Liitu koos. suur tänu tähelepanu eest! järgmisena Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel härra Kävan. Eh, vielen Dank, eh, Frau Bundeskanzlerin. suur aitäh, proua kantsler, teile. Eh, ja Saksa saadikud on mind õpetanud. esimese Briti saadikuna, kes siin sõna saab, pean ütlema, et ma loen aeg-ajalt ka Spiegelit ja ma tahan kõigepealt öelda, et ma loodan, et ähm, et eh, te eh, ei võta väga südamesse seda, mis siin öeldakse. ma tahaksin öelda, et eh, mina isiklikult austan suuresti äh, Saksa maksumaksjaid, sest et viisteist aastat tagasi neile ei öeldud, et Euroopa projekt äh, nõuab, äh, et nad peavad nii suuri ohverdusi tegema ühtse valuuta säilitamiseks. ja kui ma oleksin üks Saksa maksumaksjatest, siis ma tõenäoliselt oleksin nõus CSU või FDP kolleegidega kes leiavad, et tuleb Eurotsooni maksumaksja rahaga edasi toetada aga kui mina oleksin Saksa poliitik, siis ma arvan, et äh, ma tõesti tahaksin suruda äh, fiskaalvastutust teatud Eurotsooni äh, valitsustele peale ja ma olen nõus sellega, et fiskaalne konservatism on tegelikult mõistlik lahendus ja nagu Margaret Thatcher ütles, siis sotsialismi probleem seisneb selles, et mingil hetkel saab teiste inimeste raha otsa ja kui minu Äh, raha kasutatakse euro äh, toetamiseks, siis äh, mina tahaksin ka näha lollikindlaid meetmeid selleks, et Äh, pärast teatud riikide päästmist ei äh, saa enam äh, probleeme tekkida. lugupeetud kantsler, see, mida me Ateena tänavatel täna näeme, on see, mis juhtub siis, kui majanduslik suveräänsus antakse üle Euroopa tasandile. see näitab, et kui me võtame ära valijate otsustusvõime omaenda saatuse üle, siis me näeme sotsiaalseid rahutusi ja selliseid asju me võime näha varsti ka Hispaanias. ja isegi kõige suurem optimist võib näha, et eurotsoon tsooniga seonduvad korraldused, mida te tahate ellu rakendada ja millest te täna rääkisite, eh, võtavad aega aastaid ja ma kardan, et isegi Saksamaal ei ole piisavalt raha, mis ostaks meile piisavalt aega selle kõige ellurakendamiseks Euroopa Liidu aluslepingute avamine tooks kaasa selle, et äh, väga paljud riigid hakkasid, hakkaksid oma äh, huvide nimel läbi rääkima, minu koduriik äh, tahaks ka, et mõned pädevused läheksid liikmesriikide tagasi. mõned riigid tahavad suuremat poliitilist integratsiooni, aga te peate mõistma, et kõik teised ei jaga Euroopa Liidus seda visiooni ja ma arvan, et ainult siis, kui me kuulame teisi, mitte ei õpeta neid, suudame me edasi liikuda kuid äh, Saksamaa on siiski äh, silmitsi selliste põhimõtetega, nagu ta oli kaks aastat tagasi silmitsi. Äh, kas te leiate võimsa relva või te võimaldate nendel riikidel, kes praegu kannatavad, mm, saada vabaks oma kammitsatest? see võiks tähendada seda, et tugev äh, Äh, valuuta viidaks sisse teatud riikidele, äh, siin on äh, ka nii-öelda kuldse marga idee välja käidud. me tahame, et see kriis jääks meile selja taha, et me saaksime keskenduda sellele, mis meie jaoks Euroopas peaks olema peamiseks väljakutseks selleks on Euroopa üleilmse konkurentsivõime puudus, meie maailm käib vaikselt alla ja tegelikult on meie majanduslike probleemide põhjuseks see, et meil ei ole piisavalt äh, majanduskasvu ja meil on vaja äh, viia läbi reforme selle saavutamiseks üle kogu kontinendi ja lugupeetud proua kantsler, ma loodan, et te võtate enda kanda juhtrolli selleks, et äh, mõningate nende reformidega edasi liikuda, aitäh! EFT e e fraktsiooni nimel nüüd härra Farage. tere päevast kõigile! proua Merkel, lähete Downing Streetile rääkima Euroopa Liidu eelarvest David Cameroniga ja seda eilse kontrollikoja äh, otsuse taustal, kus kaheksateistkümnendat aastat järjest ei kinnitatud Euroopa Liidu arveid. Äh, seda ka eel, eelmise nädala äh, Briti alamkoja otsused taustal, kus otsustati, et, et peab vähendama Euroopa Liidu eelarvet miks me viiskümmend kolm miljonit naela iga päev Briti maksumaksjate rahast pumpame siia Euroopa Liitu. Cameron on väga nõrk peaminister ja kindlasti surute ta nurka ja võidate selle arutelu täna õhtul. aga küsimus ei ole rahas, küsimus on brittide seis äh,, olukorras Euroopa Liidus. praegusel hetkel tundub, nagu britid ei sobiks sellesse süsteemi absoluutselt. britid ei ühinenud euroalaga ning see tähendab, et iga kord, kui teil toimub mõni vastav tippkohtumine, kui öö, ähm, toimuvad arutelud, siis Briti peaministril ei ole midagi öelda. ja nüüd, kui me ütleme ei midagi, siis peetakse meid kohe vaenlasteks. kantsler, te viite praegu euroala järjest tsentraliseerituma ja ebademokraatlikuma liidu suunas ning äh, meie ei saa teiega sellel teel liituda. kui me räägime siin finantsregulatsiooni harmo-, harmoneerimisest, äh, finantstehingumaksudest, äh, pangaliidust, siis Cameron peab korduvalt võtma seisu, on olu-, on Cameron korduvalt olukorras, kus ta saab lihtsalt öelda ainult ei. sest Briti avalik arvamus ja ka leiboristid tunduvad olevat leidnud enda jaoks euroskepsise, on sellisel arvamusel. Brüsselis, mitte teie poolt, aga üleüldiselt siin kojas võib täheldada järjest suuremat vaenulikkust brittide liikmelisuse vastu Euroopa Liidus ning samal ajal anglosaksi turud süüdistavad oma muresid eurotsooni läbikukkumisel Öelge lihtsalt täna õhtul härra Cameronile, ei, see süsteem ei toimi ning nüüd on tõesti aeg, et Ühendkuningriik lahkuks Euroopa Liidust. temal ei ole piisavalt julgust, et seda välja öelda, aga kui teie seda talle ütleksite, siis võib-olla sellel oleks oma mõju. ma lihtsalt teen ettepaneku, proua kantsler, et me lihtsalt läheme sõbralikult, rahumeelselt lahku ja siis saame ju tulevikus palju paremini läbi. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Vereinigten Linken järgmisena Äh, proua Zimmer Ühendatud Vasakpoolsete nimel. ma ei teagi, kas mul peaks olema nüüd härra Cameronist äh, kahju või? kolleegid, sõna on proua Zimmeril. tänan. ma ei tea, kas äh, mul peaks olema nüüd härra Cameronist kahju, tegelikult mul temast kahju ei ole. proua kantsler, te mainisite täna mitu korda ajalugu, mis on hea täna meil ei ole mitte ainult Obama päev, vaid me tähistame ka suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni üheksakümne viiendat aastapäeva. Te arvatavasti mäletate seda nendest ühtsetest õppekavadest, mis meil neil olid. aga meine Damen und Herren, Frau Zimmer, Frau Zimmer. proua Zimmer üks hetk. austatud äh, kolleegid, ma ei teadnudki, et oktoobrirevolutsioon tekitab teist sellist entusiasmi ja proua Simmel, teil on sõna. ma nimetasin oktoobrirevolutsiooni sellepärast, et äh, teie ja mina äh, tegime läbi muutused aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa ja me soovisime luua süsteemi, mis ühendaks sotsiaalsed vabadused isikuvabadustega ja arvestades äh, nüüd seda poliitikat, äh, mida tehakse praegu äh, Kreekas ja mujal, tahaksin ma öelda, et see kasinuspoliitika surub inimesed vaesusesse, nad kaotavad oma elatusmiinimumi tuhanded VKE-d lähevad pankrotti, sellisel poliitikal ei ole tulevikku. kasinus tapab, austerity kills seda ütlesid äh, paljud minu äh, fraktsioonikaaslased ka selgelt äh, täiskogu saali ees ja ma tahaksin viidata siinkohal Euroopa Sotsiaalõiguste Komisjonile Euroopa Nõukogus, mis täheldas, et meil on kaks meedet, mis lähevad vastuollu Euroopa sotsiaalse hartaga. esiteks on seal tegemist meetmega, mis äh, nõuab, et äh, miinimumpalk alla kahekümne viie aastastel on ainult kaks kolmandikku riigi keskmisest palgast ja teiseks, äh, et viiakse sisse teatud ajaraamistik, mil ei kehti koondamiskaitse. nüüd soovitakse pikendada tööaegu, veelgi tugevamalt vähendatakse palku ja nii edasi. ja siinkohal kutsungi ma teid tugevalt üles lõpetama seda poliitikat, sellepärast et see ei ole seotud ju absoluutselt äh, edu poole liikumisega, me ei saavuta edu, kui me vähendame palgakulusid ja kui teie ütlete, et palgakulude vähendamine on äh, edusamm äh, reformide käigus, siis see ei ole õige. konkurentsivõime ei saa käia esirinnas, mis meil on kasu konkurentsivõimest, kui inimesed käivad põhja, selle eest vastutate teie. ja tahaksin öelda, et hiljuti oli solidaarsusele sünonüüm Euroopa Liidus, see oli ähm, ühtekuuluvus ja struktuuripoliitika, aga praegu see on kõik pea peale keeratud äh, finantsraamistikust keskpikas perspektiivist rääkides. meie nõuame rohkem raha ühtekuuluvuspoliitikale, et täita need ülesanded, mis Euroopa Liidul tuleb täita. meil on vaja rohkem eelarvevahendeid ja ärge hakake blokeerima eelarve kasvu ähm, Saksamaal, et see ei kasvaks üle ühe koma nulli protsendi, meil on vaja rohkem poliitikut ja lõpetuseks ma tahaksin ähm, enne kui president mul sõna ära võtab, öelda veel järgmist. ma tahaksin teada, kas äh, nõukogus on ka üksainus liikmesriik olemas, äh, mis ütleks, et äh, keskpikas perspektiivis ette nähtud kärped arengupoliitikas on häbiplekiks Euroopa Liidule me vastutame ka selle eest, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu ja kui me vähendame katastroofiabi, toiduabi ja üleüldiselt arenguabi seitsme miljardi euro võrra, siis see on häbipläkiks Euroopa Liidule täna. suur tänu, proua Zimmer ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel äh, kolleeg Soosa Wagner, palun. Merkel, Frau Bundeskanzlerin, ich möchte mich bei proua Merkel, proua liidukantsler, ma tahaksin tänada teid külaskäigu eest. Te ei unustanud ja te ei tohi unustada, et see hoone, kus me praegu asume, on Euroopa demokraatia kodu. ja nüüd küsimus teile. Saksamaa konstitutsiooni kohus kuulutas äh, tõkestava klausli põhiseaduse vastaseks. ja ma tahaksin teada, mida Saksamaa Liitvabariigi valitsus ja parlament plaanivad selles osas teha? suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Merkel. suur tänu küsisin presidendilt, äh, palju minul aega on, aga minuga lihtsam, mina võin rääkida. ma tahaksin kõigepealt vastata Joseph Tollile. meil on äh, mitmeid ühtseid seisukohti, aga te küsisite eurotsooni eelarve kohta. ma soovin, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid liituksid ka Eurotsooniga nii ju Rahandusliit ka loodi. kakskümmend, kolmkümmend aastat äh, nüüd on see aeg meil äh, kõik ei ole veel liitunud ja tol ajal ei arvestatud sellega, et nii pikas perspektiivis siiski kõik ei liitu aga osad liikmesriigid äh, on läinud siin oma teed, nad soovivad rohkem vabadust ja need, äh, kes äh, on võtnud vastu ühise valuuta, nad peavad rohkem vastutust kandma. teiste poolt ma loodan seda, aga ma ei saa neid kohustada. meil on vaja ühelt poolt sidusust, aga teisalt riigid, mis tegelevad äh, tugevalt oma eelarve konsolideerimisega, ei äh, jõua lähiajal kõiki äh, plaane, eesmärke täita. kui meil on vaja võitlust viia läbi noorte tööpuuduse vastu, siis on vaja hästi koolitatud noori. Hispaania ja Portugal peavad reformima oma haridussüsteemi aga ma ei saa Hispaaniale ja Portugalile ette kirjutada selliseid siduvaid ülesandeid, kui ei ole ette näha rahastamist. ma loodan, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki hääletavad selle poolt, et sellised ülesanded tulevad täita. me kõik teame, et meil on vaja kutseõppesüsteemi, aga mitte kõik ei ole valmis selleks kasutama Euroopa raha. nii et äh, esmajärgus äh, ma võitlen äh, euro kaitsmise nimel ja sealt ähm, edasi on äh, võimalik äh, liikuda edasi siduvate kohustuste juurde, aga ma ei näe seda võimalust, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on äh, poolt. aga kui me ükskord sinnamaale jõuame, et kõik on poolt või praktiliselt kõik on koos, siis meil on võimalik Ühtekuuluvusfondi, struktuurifondi ja teiste kaudu leida ka vastavad vahendid, aga meil ei ole euroga praegu aega rahvusvahelised äh, turud ei anna meile kuidki aega ja seetõttu ka vastav ettepanek. härra Svoboda. ma kuulasin äh, kõik ära, mida te ütlesite ja ma usun, et äh, me oleme nõus sellega et, et viiskümmend protsenti noorte tööpuuduse määra osades liikmesriikides ei ole mitte lihtsalt kohutav, vaid see ei ole Euroopale vääriline. me peame tegema kõik selleks, et seda muuta. kui ma asusin ametisse, siis oli Saksamaal üle viie miljoni äh, töötu ja ma asusin äh, tööle pärast seda, kui äh, sotsiaaldemokraadid ja rohelised olid läbi viinud teatavad ähm, reformid, millega ei olnud nõus ka osad nende enda parteides, aga need olid äh, karmid äh, reformid, vähendati sotsiaalabi tasemeid ja seal peeti äh, arutelusid väärikuse üle, me pikendasime pensionile minekuiga ja ükski partei ei võitnud sellega toetust. pidime viis aastat ootama ja siis olid näha tulemused meil on praegu alla kolme miljoni töötu, meil on hea eelarve olukord, täiesti talutav eelarve olukord. ja kui nüüd äh, reisida läbi Euroopa ja öelda, et igal pool on pime kasinuspoliitika ja kui äh, nüüd öelda, et ei ole vaja strukturaalseid muudatusi, siis äh, Te teete ennast süüdlaseks ametiühingute ja töötajate ees, see ei ole õige. Kreeka sattus raskustesse, kui puudus, puudujääk oli viisteist protsenti. rahvusvahelised investorid otsustasid, et Kreeka ei saa madalate intressidega enam äh, raha, seda otsustasid investorid ja Kreeka olukord on loomulikult äh, kohutav ja kreeklastele tuleb äh, öelda, et ei ole normaalne, et te streigite iga kord, kui erastatakse ei ole normaalne, et teil on raudteesüsteem, et isegi pileti müügitasust ei saa maksta töötajatele palka. ei ole normaalne, kui äh, on äh, maksusüsteem, aga keegi makse ei maksa. kui me Euroopas äh, oleme võimelised seda teineteisele sõbralikult ütlema ja tähendab, kui me ei ole võimelised seda ütlema ja kui me arvame, et kõik kirjutatakse meile kuskilt kõrgemalt ette, siis me ei saavuta mingisugust edu. me katame viiskümmend protsenti maailma sotsiaalkuludest ja kui me nüüd äh, usume ja kui me saame aru, et meil on äh, täiesti läbitungimatud äh, tööturud ähm, ebapaindlikud, siis ei tasu imestada, et noored ei leia tööd. omal ajal Saksamaal sotsiaalpartnerlus tuli meile kasuks ja meie ametiühingud kui nad on vastu sellele, et äh, pensionimineku iga tõstetakse, siis poliitika peab siiski tegema omad otsused ja mina tahaksin teile öelda, et äh, me ei tohi puhata loorberitel, me peame vaatama, mis äh, toimub väljaspool Euroopat, üheksakümmend protsenti maailma majanduskasvust äh, toimub väljaspool Euroopa Liitu ja kui me silmad sulgeme selliste arengute ees, siis me küll tuleviku heaolu ei äh, kindlusta ja härra Verhofstadile vastuseks, riiklik autoriteet loomulikult on meil puudu, aga Lissaboni poole teel referendumid kukkusid läbi Prantsusmaal, Hollandis me peame kodanikke veenma, et meil on vaja ühtsemalt edasi minna, aga me ei saa ju last pesuveega välja visata, me ei saa öelda, et äh, kui me nüüd äh, ei saavuta kõike, mida soovisime, siis äh, võtame ainult eurovõlakirjad. tõde on ju järgmine. mis siis äh, sai. kui euro viidi sisse, siis äh, olid äh, intressimäärad kõikjal madalad, osade riikide konkurentsivõime aga hoopis äh, langes. me peame kasutama raha selleks, et tugevdada meid ühtselt. ma olen selle poolt, et Euroopa Komisjonist saab äh, Äh, kunagi äh, Euroopa valitsus ja nõukogus saab äh, teine koda, loomulikult Euroopa Parlament peab saama rohkem Euroopa pädevusi poole juurde pikas perspektiivis, aga hetkel me peame päästma euro, ehitama korraliku vundamendi ja siis andma inimestele ka aega kohanduda. ma arvan, et ma vastasin osaliselt ka proua Harmsi küsimustele. olgem ausad mingisugust ühepoolset kasinuspoliitikat äh, ei tehta. Need riigid, äh, mis viivad läbi äh, Troika programmi, on suuremates raskustes struktuurireformidega kui säästmitega. tihtipeale seal viiakse läbi säästmist, olgugi et tuleks tegelikult teha tööturureform. ja see valmidus muutustest on selline, millest, muutusteks on selline, millest me ei saa üle ega ümber. ja nüüd äh, Ühendkuningriigist. ma soovin tugevat Ühendkuningriiki Euroopa Liidus. mina olen pärit Saksamaalt. kuid meid vabastati äh, natsionaalsotsialismist äh,, siis äh, britid olid ka need, kes meid vabastasid, meil on Briti äh, sõdurid endiselt äh, Saksamaal, ma ei kujutagi ette, et äh, Ühendkuningriik ei oleks enam Euroopa Liidus, meil on seitsmemiljardiline maakera ja minu arvates ei peaks Ühendkuningriik selles maailmas olema üksi Eh, selles usus lähen ma täna õhtul äh, ka Londonisse ja ma palun selle imeilusa saare elanikel mõista, et äh, saarel võib olla väga õnnelik, aga üksinda maailmas siiski õnnelik ei äh, saa olla. me oleme tugev Euroopa Liit, meil on viissada kodanikku, me võitleme aktiivselt vabaduste ja demokraatia eest vaadake maailma, kus see nii ei ole ja olge õnnelikud, et me oleme ühtselt koos. ja proua Zimmerile, te ütlesite ilusti, et äh, muutuste tuul viis meid aastasse tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, viisime sisse vabadused, äh, mis sotsialismis puudusid, äh, sotsiaalsed isiklikud vabadused, see on kõik õige. sotsialismis ei saadud äh, aru ka sellest, et äh, terve talupoja mõistuse, majandusliku mõistuse vastaselt ei saa poliitikat teha ja kui me räägime nüüd ainult äh, sotsiaalsest täna, et ühed ainult öö, ähm, tegelevad jagamisega ja teised tegelevad siis äh, töötamisega, ühesõnaga niimoodi see ei lähe. keegi peab olema ka ettevõtja, keegi peab maksma ka makse väikesed, äh, suured ettevõtted, äh, nad kõik peavad ennast Euroopas äh, hästi tundma, siis on võimalik ka raha jagada, aga sellele töötamise poolele tuleks ka keskenduda, mitte ainult jagamisele. Ah, viie protsendi lävend meie Saksamaal ei kritiseeri oma konstitutsioonikohtu otsuseid, me võtame need teadmiseks ja elame nendega. me ei tea, millised saavad olema lõppjäreldused, otsused võtab vastu Saksamaa parlamendi alamkoda ja nüüd, äh, kui pakkuda välja kolm protsenti ja siis jälle läbi kukkuda, siis see oleks ka õige vastus, see on keeruline. Saksamaa liidu kantsler ei saa kritiseerida konstitutsioonikohtu otsuseid, aga Euroopa Parlamendi president võib seda teha. tegemist oli halva otsusega ja seal ei arvestata Euroopa Parlamendi tegeliku rolliga. So, jetzt äh... niisiis, nüüd siis äh, vastupidi, härra Zusa Wagner, kaks minutit proua kantsler, te andsite mulle põhjaliku vastuse, suur tänu. suur tänu, härra Sosa Wagner. Te olete täielik äh, ajaökonoom, suur tänu. härra Farage. Part of the EU or not, Chancellor. Um, it's a very different European Union, isn't it? Euroopa Liit on hoopis äh, väga erinev seitseteist liikmesriiki liiguvad üheskoos kuskile omas suunas ning iga teie ettepaneku puhul peab härra Cameron ütlema ei. seega põhimõtteliselt oleme me nagu tuhna, tuhkatriinud. Te võtate vastu otsuseid, mis mõjutavad ühisturgu, kuhu meie kuulume, aga samas isegi Euroopa Parlamendi Briti saadikud ei saa hääletada, sest me ei kuulu euroalasse. ma mõistan teie mõtet aga kui päris aus olla, siis meie olukord on täiesti ebaloogiline. ma arvan, et e, Ühendkuningriik peaks olema kas täielikult liige või täielikult väljas. Hämme, härra Cameron on teiega nõus, aga lõppude lõpuks soovib Briti avalikkus hoopis teistsugust olukorda. proua Zimmer. ja lühidalt äh, kahe punkti kohta, majandus majanduspoliitika, et oleks midagi jagada, et sotsiaalseid õigusi tagada ja mis puudutab kasinust, siis äh, viimase või tähendab, järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul ei ole võimalik nendes äh, kasinud riikides äh, korralikke majandusaluseid paika panna ja kui meil nüüd on selline kasinuspoliitika, siis kuidas on võimalik äh, panna paika pikaline jätkusuutlik äh, sotsiaalmajanduslik strateegia. edasi, te rääkisite sellest, et Euroopa Parlament on teie jaoks oluline küsimus äh, kriisilahendus äh, teemadel ja miks siis äh, fiskaalleping äh, sõlmiti selliselt, nagu ta sõlmiti. praegu juba on selge, et äh, fiskaalleping on vastuolus Euroopa Liidu õigusega kahes punktis materiaalselt ja sisuliselt. ja mis puudutab lepingu rakendamist Euroopa Komisjoni poolt, siis kes jälgib selle rakendamist, kui Euroopa Parlament on kõrvale jäetud? te nüüd saate esimesel jaanuaril küll äh, fiskaallepingu jõustumist tähistada, aga Euroopa Komisjon ei saa seda täielikult kontrollida, kuidas te selle vastuolu lahendate? härra Kälehan. suur tänu, proua kantsler, et te täna siia tulite, minu arvates oli huvitav arutelu. ilusat poliitilist retoorikat oli kuulda, mõningate saadikute poolt ei olnud majanduslik reaalsustaju väga tugev, aga paraku see nii siin kojas nii on. huvitav on ka, et neljakümne miljoni inimese surma Nõukogude Liidus tähistatakse, aga nii need asjad siin käivad. edu teile, proua kantsler, kohtumiseks minu peaministriga täna õhtul! me loomulikult kuulume nende riikide hulka, kes soovivad, et Euroopa Liit oleks oma eelarvelise poliitikas sama kasin nagu äh, liikmesriigid. härra Cameron toetab sellist seisukohta, aga kahjuks, et teie ei jaga oma CDU kolleegide seisukohta, kes soovivad, et et siin Brüsselis sada kolmkümmend kuus miljonit eurot kulutataks mõttetu muuseumi peale selles raskes majanduskliimas. ettevõtted ja pered ja riigid üle terve Euroopa peavad äh, hakkama saama kasinamalt ning Euroopa Liit peab tegutsema samamoodi ning kärpima oma eelarvet. meil ei ole vaja suuremat eelarvet, vaid olemasolevat eelarvet paremini ära kasutada ning loodetavasti te härra Cameroniga lõp-, lepite täna õhtu kokku, et me peame oma eelarveid piirama Euroopa Liidus isegi leiboristid härra Svoboda fraktsioonist soovivad, et Euroopa Liidu eelarvet kärbitaks. selline on Ühendkuningriigi olukord praegu. ja see, et me võimaldame Euroopa Liidu eelarvel iga-aastaselt kasvada, samal ajal kui liikmesriigid kannatavad kasinuspoliitika all, kus halveneb näiteks paljude avalike teenuste olukord, siis ähm, kindlasti te arvate, leiate ka, et selline olukord on vastuvõetamatu. suur tänu, proua Harms! tänan. tahaksin veel märkida, et mina Ühendkuningriiki ei võta riigina tavalise riigina, vaid riigina, mis vajab tugevaid siselisi reforme. ja tervitused härra Cameronile, härra Millibandile mm., loodan, et nad kalduvad siiski kõrvale oma anti-euroopalikust kursist äh, lõpuks. homme lähen mina Kreekasse ja sellega seoses äh, olen arvamusel, et tuleb äh, tunnistada, et need reformi katsed on läbi kukkunud, kreeklased on pensioneid poole võrra vähendanud, on pank palku vähendanud nii palju, kui ähm, ka Saksamaal ei vähendatud äh, Hartz neli poliitika sisseviimise ajal ehk sotsiaalreformide sisseviimise ajal ja seda kõige karmimas äh, kriisis, see on täielik äh, katastroof ja proua Merkel kui äh, kreeklastel ei ole võimalik äh, edasi liikuda väärikatel tingimustel, siis seesama kordub teistes riikides. täiesti häbiväärne on äh, see, et Saksamaa ja mõned teised riigid, kes on veel rikkad, viivad läbi selliseid eksperimente ja viivad korri-, keerimisi sisse alles siis, kui kriis jõuab nende koduriiki aga see ei ole vastuvõetav. praegu äh, on nüüd selline kurss, et kõigepealt tuleb teha reformid liikmesriikides ja siis millalgi tuleb meil äh, ühtsem äh, rahandus- ja majandusliit ja ühtsem vastutamine ja see kisubki Euroopa Liitu lõhki ma arvan, et äh, me peaksime asju ausalt analüüsima ja ütlema, et see kurss, mida teie kaitsete, ei, äh, kui äh, härra Trichet ja härra Draghi poleks vahepeal otsustanud läbi viia sellist kokkuostupoliitikat, mida varem ei ole Euroopas täheldatud. ja sellest äh, doonorriikide blokaadist äh, saadi siis ainult seeläbi üle. suur tänu, proua Harms, härra Verhofstadt! jaa, ma tegelikult eh, arvan, et tegelikult me ei ole eriarvamusel pikaajalises perspektiivis. probleem on erinevate sammude ajastuses. Te ütlete, jah, ma olen nõus Euroopa Finantsministeeriumiga, Euroopa valitsusega ja nii edasi, aga eh, parlament leiab, et seda on kohe vaja eurokriisiga seotud probleeme ei ole võimalik lahendada, kui neid asju paika ei pane, kui neid reforme läbi ei vii ja ma toon siinkohal ühe näite, äh, näiteks intressimäärad, mis praegu toimub, praegu toimub äh, see, et äh, pool kasinusmeetmetest ja mina kasinuse vastu ei ole, ma ei ole kasinuse vastu Lõuna-Euroopas, ma arvan, et see on väga vajalik selleks, et saavutada pikaajalist kasvu, aga ähm, äh, see pool sellest kärbetest Äh, läheb äh, selle finantseerimiseks, mis toimub väljaspool Euroopas. see, mis Euroopas mm, toimub praegu Saksa maksumaksja rahaga, on see, et makstakse võlakirja omanikele väljaspool Euroopat. see on praegune tõsiasi ja tegelikult meil on mõistlik lahendus selle olukorra lahendamiseks äh, Eh, see tuleb ekspertide nõukogust, eh, mitte Belgiast. Eh, see hea mõte on tulnud teie endi majandusnõunike poolt. seal on räägitud üle kuuekümne protsendise võla ühenduse omaks muutmiseks, muutmisest ja Äh, seal räägitakse avaliku sektori võlakoorma vähendamisest, me räägime siin rangest äh, eelarvedistsipliinist ja see äh, ekspertide nõukogu on tulnud välja sellesisulise ettepanekuga, mis tooks kaasa madalamad intressimäärad Hispaaniale ja teistele, et nad saaksid oma majandust taastada. ja mina tahaksingi teada, et miks me seda kõike ei tee, sellepärast et see on nutikas viis, kuidas lühiajaliselt sellest kriisist välja tulla ja ma võin, proua Merkel, teile ühte asja öelda. see parlament siin on seisukoha võtnud selles küsimuses, me peame praegu nõukoguga läbirääkimisi kahes õigusloomepaketi osas, mis on kuues õigusloomepaketi äh, järeldokument äh, ja meie oleme võtnud väga selge seisukoha äh, sellega seoses, aitäh. härra Svoboda, palun. proua kantsler, pöördun jällegi teie kui füüsiku poole me võime loomulikult äh, Saksamaa Hartsi reforme erinevalt äh, hinnata ja nagu äh, proua Harms ütles, siis Saksamaal läbi viidud reforme omal ajal ei saa võrrelda sellega, mida praegu tehakse Kreekas, Portugalis ja mujal. kõik need punktid, mida te mainisite, siinkohal sellega ma olen nõus, aga läbiviimine nüüd äh, praegu reformide osas, äh, kasinusmeetmete osas on olnud äh, ikkagi teistsugune Lõuna-Euroopas. me peaksime Kreekas võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu. see on teema, millele tuleks keskenduda. ma olen nõus teiega, proua kantsler, selles osas, mida te ütlesite Ühendkuningriigi kohta. Ühendkuningriik kuutub Euroop-, kuulub Euroopasse ja peaks Euroopasse jääma. võib-olla võiksite äh, Cameronile öelda, et ta peaks äh, minema tihemini Londoni Citysse. Nemad ei soovi, et Ühendkuningriik äh, lahkuks Euroopa Liidus, populistid, äh, Farage'i teised soovivad, et Euroopast, Euroopa Liidust lahkutaks, aga ma arvan, et kodanike hulgas seal on lihtsalt populaarne sõimata Euroopa Liitu, aga nad tegelikult ka ei sooviks liidust lahkuda loomulikult on teatud funktsionääre nagu Farage ja teised, kellel on teistsugused poliitilised eesmärgid ja nüüd äh, eelarvest. meil on vaja mõistlikku äh, eelarvet äh, majanduskasvuks ja ütelge Cameronile, et britid olid need, kes võitlesid laienemise eest ja see oli täiesti õige ja nüüd on siin meil Poola ja teised, nüüd nad on äh, meil liidus sees ja nüüd ütleb Cameron, et äh, nüüd äh, rohkem raha neil äh, meilt ei ole vaja saada. kui olla valimise poolt äh, alguses, siis äh, tuleb praegusel hetkel ka nendele riikidele vajalikud rahad eraldada, muidu me tegutseksime ebaõiglaselt. ja ütelge härra Cameronile, et siin äh, parlamendis oleme me arvamusel, et kui eelarvele pannakse veto, kui viiakse läbi äh, või sisse väga tugevad kärped, siis meie teeme kõik selleks, et võidelda siiski mõistliku eelarve eest ja ma väga loodan selles võitluses äh, teie toetusele. kolleeg Tuul, kolleeg Tuul, palun le divorce à l'amiable de monsieur Farage ma tahaksin toetada sõbraliku lahutuse mõtet, millega tuli välja härra äh, Farage, aga ma äh, siiski tahaksin öelda, et äh, teie ei peaks saama ülejäänud kahekümne kuue lapse hooldusõigust selle kõige juures niisiis, kui me siin räägime sõbralikust lahustustest, eh, siis ma arvan, et kõik lapsed peaksid eh, jääma meie ho eh, hoole alla ja tegelikult ka need lapsed, mis tulenevad Briti abielust lugupeetud proua kantsler, te ütlesite vägagi õigesti seda, et mis tahes riik, kes tahab Eurotsooniga liituda, kes seda veel ei ole teinud, Ehm, võib eh, meiega solidaarsuse põhimõtte alusel koostööd teha, ma olen sellega täiesti nõus ja mul on veel üks mõte siin solidaarsusega seoses. Ehm, brittide tagasimakse, nagu minu eh, sõber härra Svoboda ütles, siis seda tuleks ära kasutada solidaarsuse eesmärkidel. me ei peaks eh, seda raha enam tagasi saatma, kui me tahame oma eelarvesse tõsiselt suhtuda. ma arvan, et me oleme alati tahtnud tõsist eelarvet üheksakümmend seitse protsenti eelarvest läheb äh, investeeringutesse ja ma arvan, et äh, me ei tohi raha valesti ära kasutada ja ähm, Euroopa Parlamendis on olnud äh, häälte enamus eelarve kasutamiseks ja ma arvan, et me peaksime oma kohustusi selle eelarve abil ka täitma. proua Merkel, ma tahaksin, et teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika ja me fraktsioonis arutasime täna hommikul seda ka, et selle ähm, valdkonna poliitikate puhul tekib küsimus, et äh, kuhu me oleme jõudnud, äh, mida me peaksime toetama, kus need on, kus on need in-, innovatsioonid, mida me peame äh, toetama, meil on vaja algatust selles valdkonnas selleks, et me saaksime tõesti innovatsiooniga tegeleda ja et me saaksime seeläbi majanduskasvu ja töökohti luua. see tähendab seda, et meil on vaja, et nõukogu aitaks meil sellest kitsiksusest välja pääseda, me oleme viis aastat püüdnud tõsisest kriisist välja mm, võidelda ja ma arvan, et me oleksime saanud eh, seda kiiremini saavutada, eh, kui me oleksime eh, investeerinud raha mõistlikumalt sinna, kus ma oleks pidanud selle tegema. proua Merkel, palun. Ähm, tänan, vastan lühidalt mõningatele aspektidele. proua Zimmer mis puudutab fiskaallepingu õiguslikku alust, siis äh, hea meelega oleksime me teinud seda Euroopa lepingute äh, raames, üks liikmesriik seda ei soovinud või soovis äh, seda tingimustel, et me viime sisse lepingu muutusi finantsturu regulatsiooni ja mina ei pidanud seda õigeks ja enamik siin ei pea seda õigeks seetõttu me sõlmisime valitsustevahelise kokkuleppe, aga me ütlesime ka selgelt, et viie aasta jooksul soovime me selle integreerida Euroopa lepingutesse, nii et me ei ehita üles uut sammast nõukogu õigustalitus ütles meile, et äh, me võime kasutada siin äh, teatud institutsioonilist äh, üleminekut, mis äh, võimaldab meil äh, tulevikus viia otsused teistele alustele ja inkorporeerida see leping Euroopa lepingutesse. Kreekast. ma tean, et kreeklastelt nõutakse väga palju. ma ei äh, seal ka seda, et need, kes Kreekas on rikkad, on sealt ähm, juba jalga lasknud ja need, kes on jäänud, tõesti ei ole hetkel heal järjel. aga aru tuleb saada sellest, et Kreeka riigiaparaat on liiga suur. enne reforme tõusid Kreekas pensionid palju kiiremini kui teistes Euroopa Liidu riikides ja kui võrrelda Kreekat Portugaliga, siis äh, ja tooksin siinkohal äh, näiteks äh, ka Balti riigid, mis on viinud läbi uskumatud reformid ja mis on saavutanud nüüd majanduskasvu. globaalse finantskriisi ajal Leedu, Läti ja Eesti viisid läbi täiesti uskumatud reformid ja neil on äh, praegusel hetkel head majanduskasvu määrad. ma olen äh, kohtunud ka nende riikide kolleegidega ja näiteks äh, Slovakkia sotsiaaldemokraadist kolleegiga võiks rääkida ka sellest, kuidas peaks tegema Kreekas reformiprogramme uued liikmesriigid Euroopa Liidus on väga palju ohverdanud ja nemad peaksid ütlema meile ka, mida oleks vaja teha ja mida mitte. ja Kiiver Hofstadile kaks asja. ärge ärrituge. see, et me siin nii kenasti äh, vaidleme, näitabki, et äh, Euroopa poliitika on nagu sisepoliitika, ma tunnen ennast nagu kodus Bundestagis, see on suurepärane, seal me ei ole ka alati ühel arvamusel ähm, Te ju teate ähm,, härra Svoboda, millised on Saksa sotsiaaldemokraadid, kõnelete praktiliselt nii nagu nemad. nali naljaks. mis puudutab seda võlgade kustutamise fondi, siis äh, Euroopa õiguslik äh, alus on täielikult puudu, juriidiline alus on puudu, me peaksime lepingut muutma ja see aitaks meid praeguses olukorras. ühelgi riigil, millel on praegu see suur võlg, ei ole võimeline seda kõike tagasi maksma, praegu tuleb defitsiiti vähendada. minu arvates on see õige lähenemine ja kui nüüd öeldakse, et me kahest paketti ei suuda läbi suruda, kui meil võlgatunnustusfondi ei ole, siis see ei ole küll hea lähenemine, aga ma võtsin selle märkuse teadmiseks. härra Svoboda, teil on õigus selles osas, et Ühendkuningriik pooldas alati laienemist ja kui soovitakse Euroopa Liitu laieneda, siis tuleb võidelda ka liidu sidususe eest praegusel hetkel me oleme suures eurokriisis aga meil äh, tekib äh, kriis äh, ka siis, kui mitte euroriikide majanduslik võimekus väheneb. me oleme äh, struktuuri- ja ühtekuuluvusvahendeid äh, suunanud Euroopa Liidus äh, just ähm, kitsaskohtades ja võib-olla me oleksime võinud ole paindlikumad, aga me oleme õppinud oma vigadest, struktuurivahendeid äh, eraldatakse paindlikumalt näiteks võitluseks noorsootööpuuduse vastu ja ka oleme VKE-dele väga palju ähm, abi andnud. Joseph Toll, tahaksin teile öelda et äh, Saksamaa koos Prantsusmaaga äh, pakkus välja, et me korraldaksime praegu selle tippkohtumise eelarve teemal ja et me ei ootaks. sellepärast, et äh, maailm tahab ka teada, kui palju Euroopa investeerib. meil on vaja paika panna need perspektiivid kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks see on oluline kogu Euroopa Liidule, eriti äh, Ida-Euroopale, me peame teadma, millised äh, saavad olema ühtekuuluvus ja tõukefondide vahendid, me saadaksime väga halva signaali välja, kui me praegu ei otsustaks ja mis puudutab äh, teadus- ja arendustegevust, siis me peame kindlasti oma eelarvet moderniseerima, teisalt kui meil ITER-i kulud kasvavad ka lastel neljakümne protsendi võrra, siis mul koduriigis öeldakse ka, et ähm, stopp, see ei ole mingisugune lõplik sõnum, aga me peame vaatama, kuidas oma vahendeid äh, mõistlikumalt äh, fokusseerida. suur tänu meeldiva pärastlõuna eest! Äh, suur tänu, proua Merkel! suur tänu! proua liidukantsler, lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks veel paar märkust minu poolt. esimeste konverents avatud kujul osutus palju populaarsemaks kui meie tavalised täiskogu istungid, mõelge järele selle üle. teiseks, ma täheldan proua Merkel ja te olete arvatavasti õnnelik, kui, kui me ITER-ist loobume. ühesõnaga, proua Merkel ma täheldan, ja tänan teid selle eest, et te ütlesite väga olulise lause, et kõik, mis toimub Euroopa Liidu tasandil, peab toimuma partnerlussuhtes Euroopa Parlamendiga ja et meie peame legitimeerima Euroopa Liidu tasandi otsused kui äh, kogu nõukogu oleks äh, sama meelt, äh, siis teeksime olulise sammu edasi ja kutsun teid vastavalt ka nõukogu mõjutama. Te mainisite Lätit. peaminister Dombrovskis pidas siin saalis kõne Rahvapartei fraktsioonile ja selles kõnes kirjeldas härra Dombrovskis neid kohutavaid ohvreid, mida tema riik tegi selleks, et saada tulevikus Eurotsooni liikmeks ja ta ütles, et kui Euroopa Liidu vastus äh, pärast kõigi neid ohvreid minu riigile on nüüd see, et me vähendame eelarvet ja te ei saa ühtekuuluvusfondi vahendeid, siis äh, on seesama lugu kui Robert äh, Ficoga Slovakkias, siis lõpeb toetus Euroopa Liidule, nii et selle eelarvega seoses me ei räägi lihtsalt mõnest äh, miljardist, vaid me räägime solidaarsusest, mis peaks Euroopas valitsema ja ma olen väga tänulik teile, et te viitasite sellele. ja lõpetuseks te mainisite ka Saksamaa sotsiaaldemokraate. meil on siin muidugi asjad äh, vahvamad kui Saksamaa Bundestagis, seda esiteks, ja teiseks, äh, Saksa sotsiaaldemokraadiks on stabiliseerivaks faktoriks Euroopa poliitikas, ma usun, et sellega te olete ka nõus